härra Soran Moisa on lahke, lahkunud äh, Rahvapartei ridadest ja kahekümne üheksandal novembril on, on sotsiaaldemokraatide ridadest lahkunud Rahvapartei ridades